nelikümmend protsenti oma eesmärkidest, minu arvates see on suurepärane uudis ning see on öö, hea öö, öö, sõnum, millega töö, töö lõpetada, me peame öö, me peame tagama ka meeste ja naiste vahelise võrdsuse, suur tänu ka sellealase töö eest. kahjuks konservatiivsed jõud öö, nõukogus ja parlamendis on blokeerinud edasised sammud me ei soovi teid süüdistada, aga me soovime teid tänada teie heatujulisuse ning energia eest ning öö, nõustun teiega, et Euroopa peab võitlema natsionalismi vastu, sest Euroopa on koos eksisteerimise ja rahu projekt. suur tänu teie pühendumuse eest, me austame e, ja teid väga ning oleme teile tänulikud. aitäh, härra Tšiolos. Monsieur le président de la austatud komisjoni president, kallis Jean-Claude, kasutan nüüd seda võimalust äh, mitte ainult selleks, et tänada sind sinu töö eest või te, teid teie töö eest komisjonis, vaid ka teie veendumuste eest. Te olete andnud mitmeid õppetunde selle kohta, mida Euroopa tegelikult tähendab. tänan teid selle eest Euroopa suutis finantskriisist välja tulla, teie abiga suuts-, suutsime rändekriisi ohjata ja suur tänu selle eest, et te suutsite ühendada Euroopa. Teie komisjon oli teie arvates viimase võimaluse komisjon, aga nüüd on uus komisjoni koosseis ja mm, loodame, et ka nende tulemused on head parlamendi jaoks on kõige tähtsam meie kodanike heaolu ja tahaksime anda komisjonile uue võimaluse. muidugi, äh, kuigi palju mm, edusamme tehti, äh, jäi mõned asjad ka tegemata äh, nendel aastatel, kui teie juhtisite Euroopa Komisjoni. tahaksin rääkida praegu Junckeri plaanist mulle tundub, et me ei ole sellest piisavalt kõnelnud, seda kritiseeriti, kui see plaan loodi, kuid see võimaldas konkreetseid mm, tulemusi saavutada ning mm, ettevõtted tundsid, et Euroopa on tõhus, et neid nähtakse, toetatakse innovaatilisi projekte. Te rääkisite ka poliitilisest kriisist ja mm, te rääkisite, et äh, järgmine komisjon peaks olema veelgi poliitilisem, sellepärast et läbi poliitika saab konkreetseid lahendusi leida Euroopa probleemidele. Te tahtsite tugevdada Euroopa Liidu institutsioone, anda Euroopale jõu, äh, mille abil ta saaks samm-sammult Euroopa ülesehitamist jätkata. suur aitäh teile veel kord, Jean-Claude Äh, aitäh, et te näitasite meile, mida tähendab Euroopa ja selle heaks töötamine. suur tänu, esimees Lamberts, palun. austatud president, kallis Jean-Claude, tahaksin äh, Euroopa Roheliste ja Vabaühenduse nimel sõna võtta. viis aastat tagasi hääletasin mina teie poolt, et te saaksite Euroopa Komisjoni presidendiks Luksemburgi suurvõsteriik oli küll äh, muutunud finantsparadiisiks, aga võib-olla on tegelikult äh, nii, et salakütid ei ole kõige paremad jahimehed ja tahtsin öelda, et äh, teie ametiajal on tegelikult ju nüüd fiskaalküsimustega edasi mindud liikmesriigid on äh, samas fiskaalharmoneerimise järjekindlalt tagasi lükanud, äh, sada kuus, äh, artikkel sada kuus aluslepingust oleks võinud teid aidata, aga noh, te ei teinud, te ei kasutanud seda. Ähm, räägiksin ka sotsiaaldemokraatidest ja Rahvaparteist ja nende vastuseisust lähetamisdirektiiviga seoses muidugi te olete sotsiaalõigusi kaitsnud ja see on äh, kindlasti plussiks teie komisjonis, aga äh, samas suutsite ka nagu äh, vähem ideoloogiliselt majandust suunata ja samas kaitsta ka inimväärikust ja seesama inimväärikus on olnud nagu juhtlõngaks teie komisjoni töös. Euroopa peab äh, kollektiivselt solidaarselt vastama ka rändekriisile. komisjon äh, läks oma töös samm-sammult edasi järjekindlalt ja püüdes vältida seda, et Euroopa ei muutuks kinniseks kindluseks mulle tundub, et teie keskkonna äh, eesmärgid vajavad veel, äh, veel täiustamist ja nendega tuleb veel tööd teha. me oleme nagu majas, mis põleb. Äh, ja seda tulekahjut suurendab see vabakaubandus, globaliseerumine, mis ohustab meie sotsiaalseid keskkonnanorme ja tekitab võimaluse mittesiduvaid kohustusi endale võtta. nüüd te olete kaitsnud ühist põllumajanduspoliitikat, ähm, aga äh, see ohustab samas meie kliimaeesmärke ja te olete andnud küll äh, lubadusi viis aastat tagasi, tahtsite tea-, lubasite teatud Mm, ained ära keelata, GMO-sid ära keelata, kõiki lubadusid ei ole suutnud täita. alati on, äh, on nagu argumendiks olnud ärisaladus, võib-olla ka teie tagasihoidlikkus, mis on võimaldanud äh, keerutada ja petta. nüüd äh, loomulikult on meie ees ka eksistentsiaalsed väljakutsed, ähm, te ise ütlesite, meil oli tegemist viimase võimaluse komisjoniga, teie jõupingutused on muidugi andnud, äh, andnud tulemusi ja see loogika, et liikmesriikide äh, seisukohti eelistatakse, ei ole tulemusi andnud Teie komisjoni presidendina lahkute nüüd ning äh, uus komisjon peab resoluutselt asuma nüüd tööle, äh, võtma teistsuguse suuna, kui me tahame kõiki eurooplasi ühendada, ühendada selle Euroopa integratsiooni mõtte taha äh, demokraatlikus piiriüleses maailmas. tänan suur tänu, järgmisena esimest Sanni, palun. tänan, president Juncker viie aasta eest astusite te siin üles ja tutvustasite ennast. mina olin skeptiline selles osas, et kas te olete tõesti õige kandidaat Euroopa uuestisünniks ja ma ütlesin, et äh, anname teile praegu heakskiidu ja vaatame siin edasi, aga te siiski ei täitnud meie lootusi, vastupidi, te olete jätnud endast maha nõrgema ja haigema Euroopa ja te ei vastanud oma tegevusega Euroopa kodanike põhivajadustele, näiteks migratsioon, majanduskasv, sisejulgeolek. Teie ja teie komisjon olete viie aasta jooksul paljudes küsimustes läbi kukkunud ja põhjuseid ei eh, saa otsida komisjonist väljastpoolt, vaid seestpoolt, te olete lihtsalt jätkanud nende valede poliitikatega mille teed on läinud teie eelkäijadki. Te olete rääkinud siin majanduskasvust ja muust, aga Euroopa põhimõtteliselt äh, sörgib teiste suurte majandusjõudude sabas. Te rääkisite äh, industrialiseerimisest, äh, tööstusest, samas paljud suured Euroopa tööstusettevõtted on kokku kukkunud. Te rääkisite oma investeerimisplaanist. jah, tõesti Te saite sada viiskümmend miljardit kogu, rääkisite kolmesaja viiekümnest miljardist, viitekümmet protsentigi ei täitnud. me ähm, tõesti soovime südamest teile välja teenitud äh, pensionipõlve aga siiski tuleb öelda, et teie komisjon oli ilmselt viimase viiekümne aasta kõige hullem komisjon, aga võite ennast äh, lohutada sellega, et järeltulijad ilmselt äh, on veelgi nõrgemad. igal juhul meil tuleb tagada, et äh, neid vigu, mis teie tegite, ei hakataks kordama. Ähm, kolleeg Lekutko, palun. president Juncker kõigepealt äh, ma tahaksin kiita teie pühendumust avalikule teenistusele. on mitmeid äh, aspekte, mille eest teist tuleks äh, kiita ja teie tööd tuleks hinnata. näiteks ühtse turu tugevdamine, meie energiatarnekindluse tõstmine ja investeeringute võimendamine majandusse või näiteks ka plaan tugevdada VKE-sid äh, põllumajandussektoris. Need on äh, initsiatiivid, äh, mida tuleb kindlasti esile tõsta, aga teie ametisoleku aega on varjutanud mitmed pettumused. me nüüd kaotame ühe kõige olulisema liikmesriigi nii äh, sisemiselt kui välimiselt äh, mõjuka liikmesriigi ja see on äh, ajaloolise mõõtmega pettumus. ja teie selle eest loomulikult mingit vastutust kanda ei võta, kuigi peaksite võtma. mulle tekitab muret ka see, et Ühendkuningriigi lahkumine ei käivitanud järelemõtlemisperioodi, kuigi ta oleks pidanud seda tegema, oleks tulnud analüüsida neid põhjuseid, mis siis juhtus. härra Barnier on rääkinud varasemalt järelemõtlemisest, täna hommikul ta tegi seda, aga see kõik oleks võinud leida aset juba enne Brexitit, mitte pärast Brexitit. selle asemel on meil viljeletud äh, poliitikat, mis on äh, süvendanud äh, lõhesid ja suurendanud probleeme. lahku komisjon, teie komisjon, härra president, on nüüd ääretult arrogantselt ja suvaliselt suhtunud ka demokraatlikult valitud liikmesriikide äh, valitsustesse. Te olete osade riikide reeglite rikkumiste osas silma kinni pigistanud, äh, teistele surunud äh, reegleid peale. eriti puudutab see migratsioonivaldkonda liikmesriikidele ja valijatele on surutud äh, peale reeglid ja otsuseid, mida nad ei ole kunagi soovinud. Euroopa Liit peaks äh, olema riikide ja rahvaste ühendaja, mitte nende vahele kiilulööja. ja lahkuv komisjon, mul on kahju seda öelda, härra Juncker, on esimene komisjon, mis äh, tegi rohkem selleks, et riike ja rahvaid lahutada, kui et neid ühendada, tänan Ehm, kolleeg Aubry, palun. härra Juncker, kuidas mitte teie kokkuvõtteid alustada sellest, millised fiskaalskandaalid viimastel aastatel välja tulid, LuxLeaks, ehm, teie oma koduriigist muide ja ehm, Luksemburg on jätkuvalt finantsparadiis Euroopa Liidus ja siiski olite te Euroopa Komisjoni president ja vastavalt kõikidele jõu, vastupidiselt kõikidele jõupingutustele te ei suutnud pestitsiidide kasutusele lõppu teha ja äh, muidugi te rääkisite väga palju, mida te olete saavutanud, aga äh, te lubasite ka Euroopa Liidule miinimumpalka, seda ei ole juhtunud äh, ja Äh, ähm, viie aasta taga, viis aastat tagasi te äh, ei võtnud ka mingeid ähm, kohustusi endale seoses vabakaubanduse reguleerimisega. kuus, tuhat kuussada inimest on hukkunud ähm, Vahemerel jälle, te räägite, et Euroopa Liit ei ole kindlust, tunnete selle üle uhkust Euroopa Liit peaks küll olema demokraatlik, aga Euroopa Parlamendil ei ole seaduse algatamise õigust. Te ise ütlesite, et demokraatlikku valikut ei saa teha unustamata aluslepinguid, aga aluslepingud ei tohiks olla sellised, mis ei anna demokraatlikku valikuvõimalust. Te olete ära unustanud siiski paljud meie kodanikud, ähm, aga kui te juba sotsiaalsambast rääkisite, soovime teile head pensionipõlve. kõik need ähm, hargmaised ettevõtted, kes fiskaalparadiisis või maksuparadiisis Luksemburgis on, soovivad teile ka õnnelikku pensionipõlve. kolleeg Evi, palun tänan, president, president Juncker. lahkuva komisjoni ametisoleku ajal tehti nii mõndagi, ma ei saa siin äh, kõiki äh, küsimusi käsitleda, eriti palju aega mul ei ole, aga ma tahaksin mainida teie nimelist investeerimisplaani. liiga vähe on rahastatud äh, taastuvenergiaallikaid, liiga palju äh, fossiilseid energiaprojekte. eelmisel aastal äh, toetati veel viitekümmet viit äh, fossiilenergial põhinevat projekti, kas te sellega soovite saavutada pöörde energiamajanduses? ja kuidas te seletate noortele vähest tegevust äh, kliimamuutuste vastases võitluses? kuidas seletada seda noortele, kes on üle Euroopa tänavatele läinud, meil on vaja jätkusuutlikku investeerimisplaani, meil on vaja äh, võidelda kliimamuutuse vastu ja loodetavasti ei lase parlament jällegi ennast äh, ninapidi vedada äh, kui räägitakse plaanist, millel on võimendamisefekt ja isegi äh, kontrollikoda kahtles selles võimendamise võimekuses. ja ma loodan, et äh, von der Leyeni komisjoni New Green Deal tõesti tähendab äh, rohelist kokkulepet ja investeerimist taastuvenergiaallikatesse ning et meid ei veeta ninapidi, nii nagu Junckeri ajal, aitäh! tänan! oleme jõudnud äh, nüüd arutelu lõppu, lõpetuseks saab sõna härra Junker, palun. austatud härra president, suur tänu kõigile, kes debatis osalesid, eriti äh, tänan neid, kes äh, siin kiitvalt sõna võtsid ja kutsusid härra Zannit üles äh, paremini tööd jätkama, suur tänu! presidente Juncker eh,, membri del kolledžo vi ringra- president Juncker, austatud äh, volinikud, suur tänu teile siia tulemast, suur tänu tegutsemast Euroopa ideaalide nimel, avaldan teile austust, tänan teid äh, pühendumuse eest äh, Euroopale, aitäh! Eh, aitäh. teeme lühikese pausi nüüd. ja siis asume hääletama please dear colleagues just take your seat that we can proceed with the votings. palun kolleegid asuge kohtadele, et saaksime hakata hääletama. So, ich darf Ihnen vorab mit kõigepealt annaksin teile teada, et Econi ja Envi komisjonid otsustasid institutsionaalsete, institutsioonide vahelistele läbirääkimistele minna vastavalt kodukorra reeglile seitsekümmend kaks. parlamendi positsioon esimeseks lugemiseks, mis võeti vastu, on parlamendi veebileheküljel äh, kirjas ning see teade pannakse kirja ka protokolli. nüüd läheme hääletuse juurde ja kõigepealt Äh, kolleeg Blinkevitš-Juuter raport globaliseerumisega kohanemise Euroopa fond. nimeline hääletus, hääletus on alanud. Is this no? No. Can I close? Ich schließ, ich schließe die abst-. hääletamine on lõppenud vastu võetud järgmisena kolleeg Davise raport äh, kalandusõiguse kohta nimeline hääletus, hääletus on alanud. Ah, this is okay. hääletamine on lõppenud. ka see on vastu võetud. järgmisena kolleeg Van Overtvelti raport, mis puudutab kahe tuhande kahekümnenda aasta üldeelarvet, nimeline hääletus, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. ka see raport on vastu võetud ja lõpetuseks öö, äh, öö, äh, transpordi ja turismikomisjoni kohaldamismäärused, nimeline hääletus, hääletus on alanud. schließe die abstimmung. hääletamine on lõppenud, ka see on vastu võetud, suur tänu. Die Sitzung, die Sitzung wird jetzt bis 15 Uhr. nüüd peatame istungi kella kolmeni. kohtumiseni.